kaheteistkümnendal märtsil katkestatud Euroopa Parlamendi täiskogu osa, täiskogu istungi uuesti avatuks. lugupeetud daamid ja härrad lugupeetud daamid ja härrad, me kõik oleme kohe kindlad,